oktoobrikuu viimase istungi protokollid on välja jagatud, kui selle kohta mingi, nende kohta kommentaare ei tule, loeme need kinnitatuteks. mul on teile nüüd mõningad teadaanded. möödunud nädalal